hakkame hääletama, annan sõna proua Poolsile. Um, is... suur aitäh, tahan lihtsalt selgitada, et me palume edasi lükata see seadusandlik resolutsioon selleks, et me saaksime jätkata läbirääkimisi nõukoguga tugevdatud äh, mandaadiga siit täiskogu sessioonilt. meil on olnud kaks debatti selles äärmiselt olulises küsimuses ja on täiesti selge, et äh, kui äh, üks osapool üksinda läbirääkimisi peab ja ütleb, et mingit manööverdamisruumi ei ole, siis see ei ole kaasotsustamine ja see ei ole kuidagi rahuldav. nii et ma tänan kolleegi toetuse eest, me peame saatma nõukogule tugeva sõnumi selles kaustas, aitäh! härra Sanchez Presedo, palun. härra president Elisa Ferreira nimel läb-, pidasin läbirääkimisi erinevate fraktsioonide raportööridega. ja me palume et pärast kodukorra artikkel äh, seitsekümmend viis lõige kaks äh, äh, lükataks edasi seadusandliku resolutsiooni üle hääletamine. me palume nõukogu, et silmas pidada hääletustulemusi ja me loodame, et see hääletustulemus saab olla ühene et eh, see aitab eh, tegutseda ka parlamendi presidendil, ma tahaksin rõhutada, et vastavalt artiklile seitsekümmend viis lõige kaks eh, toimub, ei toimu hääletust resolutsiooni seadusandliku osa üle. ja nüüd muudatusettepanek number üks selle kohta on suulise ettepaneku, suulise muudatuse soov. proua Ford, palun kolleegid, mul on kaks suulist muudatusettepanekut, esimene on väga lühike, mõlemad peaksid tagama seda, selle, et see, mille, mille osas me oleme varem kokku leppinud ühisturu osas ja nende põhi, need põhimõtted, mis me oleme kokku leppinud Pangandusliidu osas, et neid austataks ka siin kaustas. esimene muudatusettepanek lihtsalt tahab lisada sõnad and non-participating pärast äh, sõnu each participating ja see on selleks, et tagada, et kõik riigid äh, saaksid oma sõna öelda, kui äh, pangal, pank, millel on tütarettevõte nende jurisdiktsioonis, kuidagi asjasse segatud on ja siis pärast seda hääletust ma tutvustan oma teist suulist muudatusettepanekut. Te kuulsite suulist muudatusettepanekut? kas on vastuväiteid? siis tuleb äh, seda demonstreerida püstitõusmisega. Neid peab olema rohkem kui nelikümmend. ma, mulle tundub, et neid on nelikümmend, proua Ford, mul on tõesti kahju, nüüd me läheme järgmise muudatusettepaneku juurde. aitäh, loen äh, selle äh, muudatusettepaneku üsna kiiresti ette, ilmselt kolleegid on ka selle vastu muudatusettepanek on union in relation to non contractual liabilities and costs relating thereto to the, to the performance by the council or the commission of their tasks under article sixteen of this regulation may under no circumstances entail any financial liability for the member states that are not participating member states the non participating member states. the participating member states osalevad liikmesriigid äh, viivad sisse korraldused tagamaks et mitteosalevad liikmesriigid äh, saavad täielikult tasustatud äh, täie kiiresti ja intressiga mis puudutab igasuguseid väljamakstud summasid omavahenditest või e-, ühenduse eelarvest äh, nendel eesmärkidel, mida kirjeldas esimene alalõige. ütlen siis selgelt, me mitte ei peata pangandusliitu, aga väga peab, selgelt peab välja tulema, kus äh, need kulud kaetakse, aitäh. jah, suur aitäh, proua Ford, ja nüüd need kaks muudatusettepanekut, need on suulised ja need mõlemad on tagasi lükatud me jõuame originaalteksti juurde, see on komisjoni originaaltekst, kes toetab seda, palun käega märku anda, kes on vastu, kes on erapooletu. hästi, me kontrollime seda elektrooniliselt nendele, kes on lühinägelikud, minu meelest oli asi ilmselge. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud. viis nelisada nelikümmend üks ja erapooletuid seitseteist, vastu sada nelikümmend üks, asi selge. ja nüüd me tuleme komisjoni muudetud ettepaneku juurde, kes seda ettepanekut toetab, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd vastavalt kodukorra artik-, lõikele, artikli seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud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 ja nüüd Enrique Iglesias, Ibero-Ameerika äh, tippkohtumise juht, ma tervitan teda siin seoses äh, Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika riikide vahelise äh, kohtumisega. nüüd me hakkame hääletama, kõigepealt resolutsiooni, mis puudutab Eh, erinevaid eh, lihaliikide märgistamist, meil on nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. siis resolutsioon, mis puudutab härra Kaspari kodukorra osas, palun. lugupeetud härra president, ma tahtsin küsida, kas me tõepoolest selle otsuse langetamiseks ei vaja mitte kvalifitseeritud häälteenamust? nii, jah, see vastab tõele, et selle dokumendi osas on vaja kvalifitseeritud häälteenamust see on tagasi lükatud. ja nüüd? nüüd me jõuame öö, ähm, kvootidega kauplemise juurde. ECR-i fraktsioonil aga härra Potaševitš ja mitmed saadikud on teinud ettepaneku komisjoni dokumente dokumenti muudatusi mitte sisse viia. me täna hääletame nende fraktsioonide ettepanekul äh, keskkonnakomisjoni seisukoha üle ja nüüd palun kodukorra küsimuses. Panie przewodniczący, na podstawie artykułu 177 härra juhataja, artikli sada seitsekümmend neli punkt neli alusel ja meie fraktsiooni nimel teeme ettepaneku, et selles punktis hääletus edasi lükataks kuni järgmise täiskogu sessioonini. tegemist on äärmiselt olulise teemaga Euroopa tööstuse jaoks, sellest tuleneb energiahinna tõus, toode, toodangu tootmise tõus ning suurenev töö, töötus sõltumatult meie isiklikest poliitilistest seisukohtadest siin, palun lükkame selle hääletuse edasi. me peame neid asju veel arutama, nende üle mõtlema, enne kui me saame siin otsuseid teha. Herr Kollege Ziobro, eine Abstimmung wäre nach den Regeln ein an ma tuletan teile meelde ära, et Seobra hääletamine vastaks reeglitele, reeglite poolt või reeglite vastu võib olla, kes, kes on taotluse poolt, mitte keegi, kes on vastu, ei, siis hääletamine siiski leiab aset. kes on edasilükkamise poolt, kes on vastu, seega tagasi lükatud ja seega toimub nimeline hääletamine härra kolleeg Spironi, härra kolleeg Spironi, härra kolleeg Spironi, ma ei anna teile sõna, ma ei anna teile sõna ma, te oleksite pidanud varem öö, äh, sõna võtma, siis kui selleks oli võimalus, kõrge koda pole siin mingi tsirkus, meil käib hääletamine. nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd jõuame resolutsiooni juurde, mis puudutab olukorda Ukrainas, meil on tegemist ühis, meil on ühisresolutsioon olukorra kohta Ukrainas, me hääletame äh, lõige neli kolmes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, kes on vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd me kontrollime kolmanda osa hääletust. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. pärast äh, lõiget seitsme punkt üks, meil on suuline ettepanek, härra Šolts, palun aitäh, härra juhataja, kallid kolleegid, arvestades eilset debatti ja äh, arvestades, milline on olukord Ukrainas, teen ettepaneku öelda selgelt välja, et Ukraina inimestel on endal õigus asjad, oma asjade üle otsustada, oma tuleviku üle otsustada ilma igasuguse rahvusvahelise sekkumiseta. ja seetõttu teen ettepaneku asendada muudatusettepanek äh, üks järgneva sõnastusega rõhutab asjaolu, et Ukraina inimesed ja ainult Ukraina inimesed peavad saama vabalt otsustada eh, ilma välispoolset, väljaspoolse sekkumiseta selle üle, milline on riigi geopoliitiline orientatsioon ja milliste rahvusvaheliste kokkulepete ja kogukondadega Ukraina liitub. ja teen ettepaneku, et see lause oleks viim-, uus viimane lause lõikes üheksateist. kas on vastuväiteid? ei ole siis kas me lisame säärases sõnastuses selle lause pärast kolmanda lõike lõppu, kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek number kaks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. Äh, lõige neliteist äh, algses tekstis, esimene osa, poolt vastu. härra kolleeg Prokk kodukorra osas. palun, härra, härra juhataja, kolleegid tehes äh, koostööd eh, erinevate institutsioonidega on tõlkes eh, lõike punktis neliteist viga. teises lauses of personalized targeted measures not introduction. Eh, bitte, dass das dann ma soovin, et hääletatakse just sellise inglisekeelse versiooni üle. ma ju viitasin juba sellele et see kontrollitakse kõik üle, seega hääletamine, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd jõuame resolutsiooni juurde, mis käsitleb olukorda Süürias ma loodan, et igaüks leiab oma fraktsiooni soovitused, me oleme nüüd siis Süüria resolutsiooni juures, see on kuue fraktsiooni ühisresolutsioon äh,, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üks, poolt, vastu vaat asi ei ole selge, lase, palun kontrollime elektrooniliselt. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd resolutsioon tervikuna. vast-, poolt, vastu, erap-, pooletud vastu võetud ja nüüd eh, resolutsioon, mis puudutab olukorda Egiptust, meil on kuue fraktsiooni ühisresolutsioon, muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige üheksa originaaltekstis poolt, vastu, erapooletud, kontrollige. hääletamine on alanud, kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud vastu võetud selle äh, lõike üheksa teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number üks, poolt, vastu. jälle ei ole selge. palun kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek number üks, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek number kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, resolutsioon tervikuna, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, resolutsioon, mis puudutab Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni tippkohtumist. kõigepealt on meil Roheliste fraktsiooni resolutsioon poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud ja nüüd jõuame viie fraktsiooni ühisresolutsioonine, äh, lõige neli poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, vastu võetud. muudatusettepanek number kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv viis originaaltekstis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv kuus, originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nii muudatusettepanek no, teises osas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kogu tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd me jõuame kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Bosnia-Hertsegoviina eduraportit. selline on meil Äh, muudatusettepanek number kaksteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek number neli, äh, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. lõige üheksa, originaaltekstis esimene osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud vaata, on vaja kontrollida, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud, vastu võetud lõige kümme, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid, hääletamine on lõppenud? vastu võetud lõige üks äh,, muudatusettepanek number viis poolt, vastu. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud et muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, muudatusettepanek number kuus, nimeline hääletus. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaks võeti tagasi ja nüüd paragrahv, lõige kakskümmend üheksa originaaltekst poolt vastu, erapooletud tagasi, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek number neliteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek number kolm kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. me kontrollime teise osa hääletustulemusi elektrooniliselt, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid, hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. põhjendus punkt kaheksa originaaltekstis, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud teine osa poolt, vastu on vaja kontrollida, hääletamine on alanud. andke andeks, mul on väga keeruline siin istudes otsustada, kuidas rohelised hääletada kavatsevad, kuna keegi ei anna seal selgelt märku. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd me jõuame härra Posselt, palun kodukorra osas, härra juhataja, olge nii kenad, aga arvestage sellega, et mitte kellelgi äh, pole niisuguseid teeneid Bosnia-Hertsegoviina ees kui kolleegil Pakk siis ma leian, et on ilmselt tema viimane istung selles kõrges kojas, me peaksime väljendama oma sügavat tänu Doris Pakile tehtud töö eest. So, Frau Kollegin Pack, ein riesiger Blumenstrauß. Ja, proua Pakk, see oli teile umbes kuuesajast lillest koosnev bukett. ja nüüd me alutame reso-, äh, Füüromi resolutsiooni hääletamist, muudatusettepanek number neli, kes on poolt, vastu, nüüd ma ei oska sellega küll midagi peale hakata, kallid kolleegid, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. paragrahv kakskümmend kaks, originaaltekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv kolmkümmend kaks, originaaltekst poolt, vastu, vaat ebaselge, ilmselt tagasi lükatud, aga ikkagi hääletame elektrooniliselt, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, paragrahv viiskümmend, originaaltekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm võeti tagasi ja nüüd paragrahv viiskümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, paragrahv, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, paragrahv viiskümmend kaheksa, originaaltekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa hakkame elektrooniliselt kontrollima, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid, hääletamine on lõppenud? tagasi lükatud. paragrahv viiskümmend üheksa originaaltekstis esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa on nimeline hääletus hääletamine on alanud, kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, see, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd me jõuame Montenegro eduraporti resolutsioonini. muudatusettepanek number üks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrolli soovitakse, aga palun, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, vaja jälle kontrollida, elektrooniline hääletamine on alanud kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli kolmes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa vastu, vaja kontrollida, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud vastu võetud. ettepanek viis poolt, vastu. tundub, et asi on väga pingeline, seega elektrooniline kontroll. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja muudatusettepanek number seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud ja nüüd resolutsioon tervikuna, see on nimeline hääletus. kas kõik hääletasid, hääletamine on lõppenud vastu võetud. ja nüüd me jõuame resolutsioonini, puudutab naiste suguelundite moonutamise lõpetamist. see on naiste õiguste ja võrdõiguslikkuse komisjoni raport, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja nüüd põhjenduspunkt D poolt vastu erapooletud, vastu võetud ja selle teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna soovitakse teise osa suhtes elektroonilist kontrolli, aga palun. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt, kes on vastu erapooletud vastu võetud. ja nüüd on jäänud meil veel Naiades kaks resolutsioon, mis puudutab siseveetranspordi toetamise tegevusprogrammi, see on äh, TRAN komisjoni äh, resolutsioon poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, äh, paragrahv üksteist, originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd hääletame nimeline hääletuse teel resolutsiooni tervikuna. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud, vastu võetud. soovitan kõigile meeldivat koduteed või head isu. tahaksin kõiki kolleege paluda, et te sujuvalt ja kiiresti lahkuksite saalist kui see teil ei peaks õnnestuma, siis kavatsen neid, kes ei suuda kiiresti lahkuda, nimepidi nimetada. nüüd me hakkame neid hääletustulemusi selgitama, mis jäid eile selgitamata. kõigepealt on jutt härra Bachi raportist.